alustagem meie kohtumise teist osa. tere tulemast, minister Peter Plavtšan, kes vastutab Slovakkias hariduse, teaduse, teadusuuringute, spordi eest. see on väga huvipakkuv meie jaoks ja Slovak Slovakkia eesistumise ajal eh, tõusetub eh, raampro-, seitsmenda raamprogrammi rakendusaruanne ja Horisont kakskümmend kakskümmend rakendusaruanne on oodata. see on selline läbivaatamise protsess, vahearuanne, mis koostatakse. seitsmes raamprogramm on rakendusaruanne Horisont kakskümmend kahekümne puhul eh, on rakendusaruanne ka vahe aruandeks. ja komisjoni kosmosestrateegia on tulemas ja me valmistume juba üheksandaks raamprogrammiks, sest äh, see tuleb pooleteist aasta pärast ja meil on vaja äh, koostada äh, konkreetne programm aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. nii et tere tulemast, minister Plavtšan ja palume teil sisse juhatada meie arutelu kõnelejal ei ole mikrofoni. Yes. Yes. Thank you very much suur tänu. alustuseks lubage, et ma tänan teid tervitussõnade eest siin Euroopa Parlamendis. mul on suur au eh, see, et ma saan nüüd tutvustada Slovakkia kui eesistuja programmi ja prioriteete nõukogus eh, ja seda eh, teaduse, teadusuuringute ja kosmose teemadel ja väga hea, et me saame teiega koos arutada Slovakkia auahneid eesmärke, Euroopa Liidu ühiste ideede ja väärtuste edasiarendamisel. Slovakkia saab eesistuja ajal, mil Euroopa Liidu ees on väga palju väljakutseid. esimest korda on Slovakkia eesistuja, me tahame uut hoogu anda Euroopa Liidule ja meie eesistumise programm kajastabki meie auahnet soovi suurendada Euroopa Liidu vastupanuvõimet ja suurendada Euroopa kodanike usaldust Euroopa projekti vastu. eesistuja nägemus tugineb kahele sambale. esimene on positiivne tegevuskava ja teine jätkusuutlikud lahendused me arvame, et Euroopa Liit peab tegema kõik, mis tema võimuses, et läbi viia projektid, millest tõuseb konkreetne tulu kodanikele ja majandusele. meie oma eesistumise ajal tahame selliseid lahendusi, mis ainult ei paranda praegust olukorda, aga on suunatud ka tulevikku ja tahame saavutada konkreetseid tulemusi ka killustatusest ülesaamisel ning ennekõike tahame Euroopa Liidu tuua lähemale kodanikele lugupeetud saadikud. täna on mul suure unikaalne võimalus ka siin rääkida slovaki keelt ja ma tutvustan teadusealaseid prioriteete, samuti teadusuuringute ja kosmose prioriteete oma emakeeles, slovaki keeles. V súľade s cieľmi národného programu nagu äh, meie riiklikus programmis kirjas on, on eesistuja äh, prioriteediks teadusuuringute, teaduse ja kosmose vahel äh, talentide aitamine ja toetamine ja meie jõupingutused peavad olema suunatud just inimpotentsiaali arendamisele. me usume, et kui me andekust toetame, siis sellega me suurendame oma konkurentsivõimet, suureneb sotsiaalne kaasatus ning iga isiku arenguvõimalused laienevad see puudutab oskusi, suhtumist. Äh, selge on see, et äh, andekus tõukab tagant meie majandusarengut. teadusuuringud, arendustegevus on väga oluline lähiaastatel selleks, et meie liidrirolli maailmas äh, säilitada ja globaalset see majandus oma panus anda. me me ei taha mitte ainult majandust edendada, vaid ühiskonda kui sellist samuti edasi viia. me vaatame eesistujana tulevikku ja otsime tõhusaid viise, kuidas teadusuuringuid ja innovatsiooni tugevdada ja koondame tähelepanu just noortele. meie oma eesistumise ajal taotleme meetmeid, mis toetavad noori teadureid, tahame teaduskarjääri tegemise atraktiivsust suurendada ning teadusuuringutes ja arendustegevuses inimpotentsiaali paremini ära kasutada. me mõtleme selle peale, kuidas koos parandada tingimusi ja kaotada tõkked eh, sellel teel ja tahame luua õhkkonna, mis võimaldab noortel teaduritel täiel määral oma potentsiaali ära kasutada ning oma innovatiivseid ideid arendada. Slovakkia eesistujana äh, töötab selle nimel, et vastu võtta nõukogus järeldused, kus rõhk on uue Euroopa põlvkonna väljakujundamisel, toetame nende mobiilsust ja meil on mitmesugused meetmed kavandamisel, mis peavad teadusuuringutes karjääri tegemise atraktiivseks muutma ning me tahame ka avatud lähenemisviisi. teadusalaste teadmiste osas. Äh, nõukogu järeldustes saab olema ka Bratislava deklaratsiooni lisa, mis on noorte teadurite manifest mille on koostanud noored andekad teadlased kõikjal Euroopast, samuti sidusrühmad ja organisatsioonid, kes on just nimelt pikka aega suurepärast tööd teinud noorte teaduritega. komisjoni teadusuuringute innovatsiooni peadirektoraat annab ka oma panuse sellesse dokumenti, mis praegu on projekti faasis mitmesugused Eh, redaktsioonilised kohtumised on juba meie eesistumisel toimunud, sealhulgas seminar toimis kaheksateistkümnendal märtsil Brüsselis, sellel osalesid ka teadusuuringute innovatsiooni peadirektoraadi esindajad. samuti noored teadurid. ja pärast seda toimus konverents eh, ka Slovakkia alalises esinduses. see oli kolmekümnendal juunil käesoleval aastal siin Brüsselis Äh, aruteludes koondati tähelepanu nendele tõketele, mis on noorte teadurite teel Euroopa Liidus ja mõeldi selle peale, kuidas neist jagu saada. ja nende kohtumiste ja konsultatsioonide tulemused, samuti arutelud konkurentsiministri või võimeministrite äh, mitteametlikul kohtumisel kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal juulil Bratislavas kajastuvad ka Bratislava deklaratsioonis ja see võetakse vastu lisana nõukogu järeldustele konkurentsivõime ministrite kohtumisel kahekümne üheksandal novembril Brüsselis. veel üks prioriteet on meil Euroopa teadusuuringute arendustegevuse innovatsioonilise ökosüsteemi edasiarendamine VKE-dele ja koondame tähelepanu sellele, kuidas parandada raamtingimusi teaduritele Euroopa Liidus, eriti just idufirmadele tingimuste parandamine ning kiiresti arenevad innovaatilised VKE-d on meie tähelepanu keskmes, sest nemad on viljakas pinnas innovatsiooni ja teadusuuringute laiendamiseks. me Äh, vaatame, kuidas ühes kuus jagu saada äh, õigusloomelistest ja mitteõigusloomelistest tõketest, mis praegu nende äh, innovaatiliste firmade teedel on Euroopa Innovatsiooninõukogu toetab innovatsiooniprojekte ja läbimurde tehnoloogiaid, neid valdkondi, kus Euroopa Liit saab olla maailmas liidriks, on ka meie mm, prioriteediks me tahame luua õhkkonna, mis aitab areneda ja edeneda just noortel innovaatilistel ettevõtetel. Horisont kakskümmend kakskümmend programmis öö, äh, laiem osalejate ring on samuti meie prioriteediks ja me tugineme seitsmenda äh, teadusuuringute raamprogrammi Äh, aruandele ja samuti Horisont kakskümmend kakskümmend vahearuandele, et arutada seda, kuidas äh, uued liikmesriigid saaksid aktiivsemalt Horisont kakskümmend kakskümmend programmis kaasa lüüa. me usume, et Horisont kakskümmend kakskümmend raamprogramm peab ka tulevikus tippteadmisi teadusuuringute vallas edendama, innovatsiooni tagant tõukama, aga seda kõikides Euroopa Liidu piirkondades. me leiame, et on suurepäraseid tipptasemel uurijaid Euroopa Liidus, mis ei ole veel kaasatud Horisont kakskümmend kakskümmend raamprogrammi. ja me arutame seda, kuidas laiendada selle programmi öö, eh, kohaldusala sest see programm pakub unikaalseid võimalusi. nüüd kosmos ja rak-, sellega seonduvad teenused eh, võivad pakkuda lahendusi paljudele globaalsetele väljakutsetele täna ja homme. kosmosestrateegia, kosmoseuuringud eh, on väga tähtis komponent, eh, internet, mobiilautod, meteoroloogia, kõik see, mis puudutab meie kodanike igapäevaelu, on seotud kosmosetehnoloogiatega. me mõistame, kui suur potentsiaal on kosmoseuuringutel. USA, Venemaa, Hiina suurendavad kogu aeg oma investeeringuid kosmoseprogrammidesse ja Euroopagi peaks olema jätkuvalt auahne ja soovima saada liidriks selles vallas Euroopa Liit peab koondama tähelepanu elujõulise kosmosepoliitika väljatöötamisele, kosmoseuuringud, kosmoseprogrammid on vajalikud, et saada globaalseks liidriks sellel väga konkurentsivõitluses tulvil turul. ja tähtis on teadus selleks ette valmistada, luua infrastruktuurid ja aidata tööstussektorit, et Euroopa Liit tõesti saaks käitada konkurentsivõimelisi globaalseid kosmoseprogramme. Slovakkia eesistujana kavandab ka jätkutegevust koostöö vormis kosmose teemadel. tähtis on, et meil oleks õiglane ja konstruktiivne partnerlus komisjoni, Euroopa Kosmoseagentuuri ja liikmesriikide vahel. kahtlemata on paranenud suhted partnerite vahel, me näeme, et koostöö edeneb, aga samas oleme veendunud, et dialoog peab jätkuma selleks, et tekiks sidus ühine strateegiline Euroopa Liidu kosmosepoliitika. Slovakkia eesistujana on seadnud eesmärgiks noori teadureid kosmoseuuringutes toetada. meie prioriteet on teadusuuringud äh, kosmoses, äh, ametikohad, äh, kutsealad selles sektoris ja just noortele pakutavad võimalused me tahame teha tihedat koostööd komisjoniga ja Euroopa Kosmoseagentuuriga eh, eh, kosmoseprogrammide Copernicus ja Galileo rakendamise järgmistes faasides, sest nemad pakuvad eh, uusi võimalusi Euroopa ettevõtetele, nii tööstussektorile kui ka turgudele. mõlemad programmid peavad jääma majanduskasvu taganttõukajateks sest neil on suur potentsiaal uute äh, arenduste ja teenuste näol, millest tõuseb tulu Euroopa kodanikele ja VKE-dele. eesistujana tahame ka jätkata seda, mida tegi Holland eesistujana, nimelt teha tihedat koostööd komisjoni, Euroopa Kosmoseagentuuri ja liikmesriikidega selleks, et koostada ühine Euroopa kosmosestrateegia. me, meie prioriteedid teadusuuringute, kosmose ja teaduse vallas ei leia käsitlemist mitte ainult nõukogu kohtumistel, aga ka äh, harjumuspärastel kui ka ad hoc üritustel, mida me korraldame muuhulgas ka Slovakkias konkurentsivõime ministrite mitteametlik kohtumine toimub kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal juulil Bratislavas ja seal arutatakse järelduste teksti, mis puudutab ka noorte teadurite edutamist, edendamist, et nende teaduslik karjäär oleks atraktiivsem ja et suureneksid investeeringud teadus- ja uurindustegevusse. me tahame, et ministrid arutaksid ka seda, kuidas meie teadusuuring ettevõtete eh, ja innovatsiooni eh, ökosüsteem nii-öelda saaks paraneda VKE-dele ja mõeldakse selle peale, kuidas parandada raamtingimusi teaduritele kõikjal Euroopa Liidus. ministrite konverents, mis toimub septembril eh, KOS-is käsitleme seda, kuidas teaduse tehnoloogia vallas koostööd süvendada. koos komisjoniga korraldame ka võrgu ürituse, kuhu tulevad siis IKT eksperdid. ja see on avalikkusele suunatud üritus ja peab informeerima projektide kohta taotluste esitajad ja räägime sellest, kuidas saab rahastamist erinevatest Euroopa Liidu programmidest nagu Horisont kakskümmend kakskümmend. see konverents äh, avab võimaluse kvaliteetseid partnerlussuhteid luua teadusringkondade, äh, tööstussektori ja VKE-de vahel. Äh, teadusuuringud ja innovatsioon energialiidu kontekstis on teema, mida arutatakse konverentsil, mis toimub novembri lõpus, detsembri algul. see on üheksas set konverents ja see toimub koos kümnenda energiakonverentsiga ja seal arutatakse eh, kõige tähtsamaid, aktuaalsemaid teemasid meie Euroopa Liidu energiapoliitikas, samuti teadusuuringute ja innovatsiooni küsimusi. ja see on ka võimalus eh, käsitleda uusi väljakutseid energeetika vallas ja kavandame veel ühte üritust, mis on pühendatud ka humanitaarteemadele Äh, ja käsitlevad tööpuudus, majanduskasvu, ühiskonnas toimuvat muudatusi, rännet, ksenofoobiat, võitlust ksenofoobia vastu. rahvusvaheline konverents ka reindustrialiseerimise teemal on meil kavandatud. nanotehnoloogiat käsitletakse seal, biotehnoloogiaid, samuti modernseid materjale ja eesmärgiks on äh, rääkida teadusuuringutest ja innovatsioonist ja selle panusest Euroopa Liidu majanduse jätkusuutliku arengusse ja äh, räägime ka taas industrialiseerimisest. teadurite toetamine ja noortele karjäärivõimaluste loomine teaduses on üks teema, mida rahvusvahelisel seminaril käsitletakse eraldi eesistuja kavandab ka konverentsi tippteadmiste levitamise teemal ja innovatsiooni eh, lõhedest ülesaamise teemal. Eh, see toimub Brüsselis detsembrikuus ja tahan öelda, et konkurentsivõime nõukogu teadusuuringute osale jääb aset kahekümne üheksandal novembril kaks tuhat kuusteist meie eesistumisel. nii et suur tänu tähelepanu eest ja loodan teie koostööle. suur tänu, härra minister, selle sissejuhatuse eest ja ülevaate eest, mis on kavas Slovaki eesistumise ajal teadusuuringute äh, haridus äh, ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vallas. nüüd siis arutelu saadikutega, kõigepealt äh, fraktsioonide eest kõnelejad, kolleeg Piiper kõigepealt äh, Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister, teile selle väga muljetavaldava ülevaate eest eesmärkide kohta Slovakkia eesistumise ajal. mul on ainult kaks küsimust. esimene puudutab äh, teadusuuringuid. siin viitasite te mm, keskkonnauuringutele, ökouuringutele ja sellele, et te tahaksite mm, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid kaasata. ja minu küsimus teile on, et jah, eesmärk on seatud õigesti, aga kuidas äh, te kavatsete selle ühendada Junckeri fondi EFSI eesmärkidega? me oleme ju seadnud uue kasvufondi endale, mis äh, võtab teadusvahenditest vahendeid ära tagatiste andmiseks ja ka just nimelt äh, ökouuringute äh, puhul Äh, siis äh, kasutatakse neid tagatisi kõrge riskiga projektide puhul. kas need kaks asja lähevad omavahel kokku? kas äh, teil on mõtteid selle kohta, kuidas Junckeri kava toetada, kas on mingisuguseid konkreetseid tulemusi olnud näiteks teie koduriigis Saksamaal, ma ootan jätkuvalt mingisuguseid mõjusid Junckeri fondist. kuidas see sobitub kokku teadusuuringute kavaga ja kuidas see Euroopa Kasvufond sellega sobib eriti, kui me räägime äh, siis äh, VKD-dest. järgmine küsimus, kosmoseuuringud. see, mida te selle kohta ütlesite, kõlab kõik väga ilusti. kuid kui me räägime Euroopa kosmosepoliitikast, siis minu meelest äh, oleks vaja meil rohkem visiooni, et kuhu see poliitika peaks nagu konkreetselt suunduma. jah, ühelt poolt on meil Galileo, Airbus ja veel mõned sellised suurprogrammid, aga kui te vaatate Euroopa poliitikat laiemalt, et ja peaksite teda suunama, siis kuhu teda suunaksite? ja mida te kavatsete järgmise poolaasta jooksul siis ette võtta ja kuidas uued kosmosestrateegiad võiksid kaasata regionaalse tasandi VKE-d, kas teil on selles osas mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid? suur tänu, härra Piiper. järgmisena saab sõna proua Lebatska sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra esimees. härra minister, pange klapid pähe, palun. ma kuulasin suure huviga seda, mida teil oli öelda, kuid äh, mul on ühtlasi ka kaks küsimust nimelt ähm, täna hommikul kohtusime me volinikuga, kes vastutab innovatsiooni ja teadusuuringute eest. ja ma esitasin ka talle küsimuse ja viitasin oma küsimuses tõsiasjale, millele paluksin teilgi tähelepanu pöörata. nimelt on tekkinud geograafiline ebatasakaal Horisont kahe tuhande kahekümnest abisaajate vahel ja me näeme, et uute ja vanade liikmesriikide vahel nii-öelda on väga suured erinevused. ma ei tea, kas te teate, miks on tekkinud selline eh, lõhe, geograafiline lõhe siis Horisont kahekümne, kahe tuhande kahekümne vahel ja kui te olete ka sellist asja näinud, et see asi on kaldu, siis kas teil on konkreetseid ettepanekuid, kuidas tagada võrdne juurdepääs kõikidele Euroopa teadlastele? ja härra minister, te rääkisite teadlaste eh, ja noorte teadlaste liikumisest Euroopast. jah, programm mobiilsuse toetamiseks on teretulnud, kuid meil on juba ju programm Erasmus pluss, mis on eh, kodanike seas väga hästi vastu võetud kuid kui me vaatame, kui palju noori teadlasi on Erasmus plussiga liitunud, siis me tegelikult näeme, et nendel ei ole väga palju võimalusi. teatud liikmesriikides grandid on, aga on ka liikmesriike, kes neid grante omakorda maksustavad ja loomulikult noored teadlased ähm, sellisel juhul üldse ei taotlegi neid. ka Slovakkia eesistumise ajal seega ka on järgnevatel kohtumistel, mille te olete kavandanud, ka mingeid selliseid asju ette arutusele võtma? suur tänu, proua Libetska. härra Tošenovski, järgmisena paluksin ma võtta sõna teil ja teie esindate ECR fraktsiooni. palun. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin teid, härra minister, südamest tervitada meie komisjoni ees. ITRE komisjon, nagu te teate, tegeleb peaasjalikult tööstuse ja teadusuuringute küsimustega ja see, mille te välja joonistasite Slovakkia eesistumise aja kavana, on meie jaoks väga huvitav. eriti kõrgelt hindan ma seda, et te nii palju tähelepanu pöörate noortele teadlastele sest me ju kõik teame, millised on väga suured probleemid äh, praegu, mis seisavad ees noortel teadlastel. kui raske teinekord on noortel inimestel läbi murda. mina isiklikult äh, tean, et on teatud tõrksust ikka ja jälle Horisont kaks tuhat kahekümnest äh, abivahendeid taotleda, karta, kardetakse bürokraatlikku koormat, seda, et see muutub liiga suureks ja just nimelt äh, suuremad akadeemilised äh, ühendused siis võtavad selle taotlusprotsessi üldse ette ja seega ma loodaksin, et te Horisont kaks tuhat kahekümne avate ka väiksematele taotlejatele, see ei saa kindlasti olema lihtne, kuid äh, ma igal juhul avaldaksin toetust kõikidele sammudele, mille eesmärgiks on just nimelt noorte teadlaste toetamine. siis te rääkisite ka kosmoseuuringutest äh, Galileo ja Copernicus, meie suured äh, lipulavaprojektid ja need on ka vist rahaliselt Euroopa Liidu kõige suuremad programmid. ja selle kohta oleks mul ühtlasi üks küsimus. mis on kavas? kuidas oleks võimalik, et äh, kuidas oleks võimalik tuua need programmid rohkem avalikkuse silme ette, ka ettevõtete silme ette? et teadlikkus nende programmide kohta suureneks nii Galileo kui ka Kopernik, Kopernikuse puhul. peaks ju tagama selle, et neid programme rohkem kasutatakse. ja avalikkus peab olema kursis sellega, et väga palju avalikku raha suunatakse nendesse programmidesse, aga hoiame teile pöialt ja kavatseme teid toetada äh, igal viisil selleks, et Euroopa majandus ja teadus jõuaks Euroopa inimestele lähemale. Need on äh, Euroopa nurgakivid, mis Euroopat äh, toestavad ja koos hoiavad ja soovin teile poolaastase võitluse ees palju edu. suur tänu, härra Tošenovski. ka mina omalt poolt tahaksin paar küsimust lisada, härra minister nendele, mille on ära küsinud kolleegid. nimelt küsimus pilveuuringute mm, kohta, sellepärast et pilvetehnoloogia osas on meil suured lootused. ja veel järgmine oluline punkt, Euroopa Innovatsiooninõukogu. selle uue ettepaneku on teinud äh, volinik Moedes ja paar tundi tagasi ta seda ettepanekut siin meie ees ka tutvustas. ja mis on teie seisukoht selles küsimuses? kolleegid, kas keegi sooviks veel sõna? härra Rüübich. vabandust, härra Rüübich, ma ei näinud teid enne ja alustasin oma küsimustega ma vabandan, ma jõudsin natukene hiljem kohale, aga asi oli selles, et äh, Slovaki minister oli ka ju ühtlasi arengukomisjonis ja tegelikult on väga huvitav äh, tõdeda seda, et ähm, Slovaki eesistumise eesmärgid on tõesti meie eesmärkidega väga ilusti kokku kattuvad. nüüd, mis saab edasi Euroopa Tehnoloogia Instituudist? kuhu, millised äh, need plaanid saavad üksikasjalikult äh, olema ja millised sammud kavatsetakse astuda just nimelt teie eesistumise ajal? suur tänu! proua Niibler soovis veel sõna. suur tänu, härra esimees, ka mina pean vabandama, nii nagu härra Rüübik, äh, jäin ka hiljaks, mul on nimelt külaliste grupp ja pidin reklaamima Euroopa Liitu, ka tähtis töö Äh, küsimused härra ministrile. Galileo ja, Galileo ja Kopernikus. Galileo ja Kopernikus jõuavad nüüd operatiivfaasi, mis tähendab seda, et ärimudelid tuleb välja arendada ja tuleb tagada see, et Kopernikas ja Galileo ka majanduslikult oleksid äh, tulu toovad. millised plaanid on äh, teil selleks, et ka meie ettevõtted GPS-ist läheksid üle meie Galileo süsteemile. ja Kopernikuse puhul samuti nende tähelepanu suu-, suureneks. E, terves Euroopas tehakse sellel teemal väga palju tööd, aga kui me küsime rahva käest, et e, kas keegi üldse teab midagi Kopernikuse kohta, siis e, tegelikult ei tea sellest keegi eriti mitte midagi ja küsimus on, et kas teie eesistumise ajal võiks ka natukene rohkem äh, reklaamida seda, mida on Euroopas tehtud äh, kosmoseuuringute ja maauuringute osas, äh, võiks ju neid meie edukaid projekte natukene rohkem esile tõsta. aitäh! suur tänu ja proua Virgunen! suur tänu, härra esimees! ka mina jäin natukene hiljaks ma ei kuulnud teie tervet esitlust, aga kasutaksin ühtlasi võimalust paar küsimust esitada härra ministrile. sest nagu te teate, haridus- ja teadusuuringud on aluseks majanduskasvule ja töökohtadele ja innovatsioonile terves Euroopas. ja ma tahaksin teada, mida teie arvate haridusest ja teadusuuringutest Euroopas praegu millistes valdkondades teie meelest tuleks äh, rõhuasetus seada, millistes osade, millistes sektorites läheb meil hästi ja kus tuleks teha suurimaid jõupingutusi? kui me tõesti tahame tagada selle, et haridus oleks meil kõrge kvaliteediga Euroopas ja kui me tahame tagada selle, et meid saadab edu ja konkurentsivõimeliseks jääksime me ka tulevikus. aitäh! suur tänu, proua Virgunen, suur tänu kõikide nende küsimuste eest härra minister. meie küsimused on küsitud ja nüüd siis ootaks teie vastuseid. ja ka märkuseid, kui teil on üldisemaid märkuseid. palun, härra minister. V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať za otázky esmalt äh, soovin tänada teid kõigi nende küsimuste eest. Äh, tegite ka soovitusi äh, järgmise kuue kuu osas. näen nendes küsimustes palju positiivseid ideid, mida saame kindlasti oma eesistumise ajal süga-, põhjalikumalt uurida. vastaksin kõigile küsimustele ühe korraga suur tänu teile kõigile nende küsimuste eest, kus toetasite innovatsiooni, väikeettevõtteid, VKE-sid ja mainisite ka Junckeri kava. siinkohal pean ütlema, et meil on mitmeid edukaid innovatiivseid ettevõtteid Euroopas, millel on globaalne potentsiaal. on mitmeid näiteid erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja me soovime neid ettevõtteid oma eesistumise ajal nähtavamaks muuta. me tekitame liikmesriigidele sellise ruumi, et nemad saaksid meile äh, rääkida, kuidas läheb äh, äh, mis aspektidest läheb Euroopa Liidu tasandil, riiklikul tasandil hästi, millised on tõkked ja kuidas me saaksime neid, aidata neil neid tõkkeid eemaldada selleks, et luua innovatiivseid teadustööalaseid ja ökouuringute alaseid äh, edusamme. mainiti ka äh, korduvalt, et sellised programmid on olulised. olen selles valdkonnas töötanud juba pikka aega ja ma tean, et äh, tõesti on tõkkeid ja need tõkked tuleb eemaldada selleks, et meid saadakse edu Äh, aga nende tõgede tõttu võib-olla ei ole kõik projektid piisavalt edukad ning selle tagajärjel ei soovi teadustöötajad äh, teadusuuringut, teadusuuringuid nende programmide kaudu rahastada, kuna suureneks nende halduskoormus. novembrikuus toimub konverents, mida ma ka mainisin. võib-olla on sellest abi äh, arvamuste vahetamiseks, püüame leida nendele probleemidele lahendusi. sest teil on õigus, me peame need tõkked eemaldama, me peame looma sellise keskkonna, kus suureneks nende programmide tõhusam kasutamine. samuti tuleks luua uued proportsioonid uute liikmesriikide ja vanade liikmesriikide vahel nendes programmides ning veel üks küsimus eh, kosmosevaldkonnas. härra Piper ja Dušinovski küsisid nende küsi-, eh, selle valdkonna kohta, suur tänu teile selle eest. mis puudutab kosmose küsimuste töörühma, siis meil on mitmeid esitlusi, kuhu on kaasatud ka VKE-d, kes kasutavad äh, kosmoseandmeid oma töös. soovin poliitikutele, diplomaatidele, Euroopa Liidu kodanikele tõesti näidata, et Kopernikuse projekt on äh, muutunud viimastel aastatel väga atraktiivseks äh, projekt on täies hoos aga ilmselgemalt tuleks seda veel muud, populaarsemaks muuta, teadmisi selle kohta tuleks äh, veelgi levitada ja see on ehk üks äh, tõsisem küsimus, millele me oma eesistumise ajal ka keskendume. kodanikud peaksid nende programmide kohta rohkem teada saama, et liikmesriikide elanikud Euroopa Liidus tunneksid neid programme paremini nüüd küsimus äh, Euroopa pilvandmetöötluse kohta. Äh, Euroopa teadusuuringute ja majanduse omavahelised suhted muutuvad äh, kiiresti. uute tehnoloogiate ülevõtmine peaks toimuma kiiremini, sest me oleme ju ometi kahekümne esimesel, esimeses sajandis seega peaksime keskenduma ka sellele, et äh, suurt hulga and-, andmeid oleks võimalik kiiresti töödelda. ja need tuleks esitleda sellisel kujul, et sellest saaks kasu ka ühisturg. seega Slovakkia eesistumise ajal arutame mitmeid võimalusi, kuidas see, need teemad kaasata digitaalpaketti aprilli lõpus äh, nendest teemadest ka räägiti ning novembris räägitakse komisjonis pikemalt ka sellest, kuidas kaotada erinevad tõkked, mis praegu äh, ühiskonnal pil-, äh, uute tehnoloogiate kasutusele võtmist veel takistavad. teadusuuringud peaksid äh, sellest kasu saama nii ka erasektor Euroopa Liidu kodanikud. ka teadusuuringute tase peaks selle tulemusel tõusma. proua Virkunen esitas küsimuse eh, ülikoolihariduse kvaliteedi kohta. liikmesriikide eh, seadusandlik tegevus, nii see, mis eh, keskendub kõrgharidusele, kui ka muu, selles räägitakse sellest, kui oluline on teadusuuringute prioritiseerimine ja tuleks keskenduda just sellisele tegevusele ka ülikoolides. kogu see tegevus peaks panustama ka sellesse, et teadusuuringute ja kõrghariduse kvaliteet paraneks. muidugi on äh, kõrgel tasemel eh, haridus seotud ka teadusuuringute kvaliteediga ja selle poole peaksid püüdlema kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja seetõttu toetame me oma eesistumise ajal kõiki tegevusi, mis toetavad teadusuuringute kvaliteedi tõstmist ja ka teadusuuringute mahtu. aitäh! suur tänu teile, härra minister kõikide nende vastuste eest ja kommentaaride eest. meie jaoks oli väga oluline, et me saaksime kõiki neid tähtsaid äh, teemasid arutada, innovatsioon, teadusuuringud, haridus. Teie eesistumise on, eesistumine on alanud ja me soovime teile kõike paremat äh, järgmiseks kuueks kuuks suur tänu teile, et tulite Euroopa Parlamenti ja nõustusite meiega kohtuma, kohtuma. suur tänu teile! tänan ka teid! Thank you very much. Uh, dear colleagues, uh, we go to the item number kallid kolleegid, jätkame päevakorrapunktiga number kolmteist gaasivarustuse kindluse tagamise meetmed. alustuseks tahaksin öelda järgmist. tahaksin raportöörina öelda mõned sõnad selle määruse kohta lisaks saja kahekümne viiele muudatusettepanekule seitsesada kuuskümmend kolm muudatusettepanekut on lisatud, kokku on muudatusettepanekuid kaheksasada kaheksakümmend kaheksa, siis esialgsele komisjoni ettepanekule. muudatusettepanekud äh, hõlmavad kõiki põhielemente, mis komisjon oma ettepanekus välja tõi, näiteks seda, kuidas on määratletud kaitstud tarbijad ja esmased sotsiaalteenused, need on väga olulised küsimused. Äh, piirkondade ko-, määramine, tarnestandardi, standardid, riskihinnangud, ennetavad tegevuskavad ning äh, see on väga oluline, kohustused äh, maagaasiettevõtetele ning teabenõuded hädaolukordades lisaks sellele kordavad mitmed muudatusettepanekud raportööri ettepanekut luua ka äh, tarnekoridorid hädaolukordadeks ning äh, samuti soovitakse mitmes muudatuse ettepanekus tugevdada energiatõhususe meetmeid äh, gaasi tarnekindluse tagamiseks. peaksime ka kella käima panema, kuna kella kohe alguses käima ei saanud, siis ma vist algusest peale ei hakka oma jutuga, aga peaksin tegema kiiresti. nüüd mõned üldised märkused. määruses kirjeldatakse, kuidas end kaitsta suuremates kriisides esiteks, äh, me usume turgu, usume energia siseturgu ning nii palju kui võimalik, peaksime kasutama neid võimalusi, mida pakub see turg. aga suuremate kriiside korral on meil vaja läbi viia riskianalüüsid, meil on vaja ennetavaid tegevuskavu ja ka varuplaane viimase võimalusena, absoluutselt äh, viimase võimalusena ja me loodame, et äh, seda kunagi ei kasutataks, aga me peaksime ennast selleks valmistuma, tuleks kasutada mingisugust solidaarset äh, tegevust, solidaarsus siis juriidilise kohustusena oleks viimane võimalus, mida hädaolukorras kasutada. mis on solidaarsuse juures väga oluline, kui me räägime juriidilistest kohustustest, oluline on määratleda ära kaitstud tarbijad. ma ei usu, et see oleks väga keeruline ülesanne, eriti kui me arvestame nende minimaalse hulgaga. sel juhul saaks kõik liikmesriigid ja parlamendi liikmed jõuda kokkuleppele kompensatsioonimeetmed, nende, nendes kokkuleppele jõuda ei ole nii lihtne. ehk siis see oleks esimene väga oluline keerulisem küsimus, mida me oma töös äh, raportööride ja varu, variraportööridena peame käsitlema. teiseks, piirkonnad. kuidas need peaksid toimima, samuti kuidas piirkondades koostada ennetavad tegevuskavad, riskianalüüsid, varuplaanid, kuidas piirkonnad saaksid teha seda koos äh, hädaolukorras kasutatavate tarnekoridoride väljatöötamisega, need on tuleviku aspektist väga olulised ning ülioluline on muidugi ka riiklik äh, tegevus, me oleme pidevas äh, kontaktis ka käitajatega nendes, nendes küsimustes ning viimaseks veel üks väga oluline aspekt. nimelt äh, Euroopa Komisjoni olulisemate lepete EXPO-st teavitus, nagu me teame, siis valitsustevahelistes kokkulepetes on eeldatud ex-ante teavitamine, aga need on teistsugused, see on teistsugune regula-, regula-, regulatsioon, meie puhul kehtib pigem ex-post teavitamine ja teavitatakse tähtsamaid lepinguosalisi. mis puudutab energiatõhususe mõõt-, meetmeid, nendest oleks meile abi keeru-, keerulisemates olukordades, see on mulle ilmselge, seega ei ole see väga keeruline teema, kui me soovime selle kohta midagi ettepanekusse lisada. suur tänu teie kannatlikkuse eest, nüüd anname sõna variraportööridele, esimesena sotsiaaldemokraatide nimel proua Griffin, palun Uh, thank you, Chair. Dear colleagues, I'd firstly like to thank you warmly. Uh... Eh, jah, kõigepealt ma tänan teid, esimees, väga hea koostöö eest sel teemal. gaasivarustuskindlust ei saavuta eh, liikmesriik üksinda tegutsedes, peab toimuma üle Euroopa Liiduline koostöö ja meie oma muudatusettepanekuga tahame tugevdada jätkusuutlikkuse aspekti raporti eelnõus ja nagu sa ütlesid, me paneme rõhku energiakasutuse efektiivsusele ja taastuva energia kasutamisele selleks, et vähendada impordile toetumist ja gaasivarustuskindlust vähendada, gaasivarustust vähendada. me arvame, et meie kliima ja energia äh, alased eesmärgid äh, peavad paremini kajastuma siin ja gaasi äh, tarbimist tahame vähendada ka energiaefektiivsuse kaudu. ja tõesti, eh, me peame vaatama ka, et eh, kui me teeme investeeringuid, et siis kulud ei luhtuks, et need oleksid tehtud ikkagi mõttekalt ning eh, teeme ettepaneku integreeritumaks lähenemisviisiks gaasi ja elektri vallas kui me räägime gaasivarustuskindlusest ning toetame piirkondlikud koostööd eh, ning hädaolukorras varustamise koridoride loomist. Eh, ja kui tekivad häired eh, gaasitarnetes, siis see võib üle kanduda teistesse piirkondadesse, nii et meil on vaja üle Euroopa Liidulist reageeringut võimalike gaasivarustuskriiside puhuks ning erakorralisi plaane. piirkondlikud plaanid ei asenda riiklikke plaane ja hinnanguid, aga see on esimene samm ja tähtis on ka koordineerimine, kui on tuvastatud suured riskid. ning te välja pakute siin koordineerimise ka hädaolukorras varustuskoridoride küsimusest aga kõik see, mis on välja pakutud, ei takista ühelgi liikmesriigil teha koostööd naaberriikidega väljaspool. nii et suur tänu, on olnud väga meeldiv koostöö. suur tänu, Theresa, nende märkuste eest. järgmisena varuraportöörina saab ECR-i nimel sõna härra Tšesak, palun. ma tänan Eh, minagi tahaksin tänada teid. Eh, et võtsite läbi peamised muudatusettepanekud ja kommenteerisite neid. see on väga-väga tähtis raport. eelnõu hõlmab väga tähtsaid aspekte, gaasivarustuskindlus, gaasitarned. selge on see, et me peame paigutama selle teema konteksti Nord Stream kahega siduma. seda Nord Stream kahte on kasutatud geopoliitilise instrumendina. kui me vaatame raporti teksti, siis Mm, võib-olla tuleks selles äh, suuremat tähelepanu pöörata, milline roll on piirkondadel, kui tegemist on tarnetõrgetega. samuti rohkem tegeleda kaitstud äh, tarbijate probleemiga. Äh, ja peame mõtlema ka nende pikaajaliste kaubanduslepingute peale, mis on sõlmitud praeguseks liikmesriikidel, aga see on alles meie esimene arutelu selle raporti üle. kui me vaatame algdokumenti, siis ma olen päri raportööri seisukohaga nimelt, et senini eh, koostöö liikmesriikide vahel ei ole olnud piisav ma isegi olen teinud omalt poolt terve rea ettepanekuid selle kohta ja ma arvan, et koostöö aspekt vajab veelgi tugevdamist. liikmesriigid peavad äh, tõesti koos looma neid piirkondi, millest raportöör räägib oma raportis. meil on ACER äh, ja äh, Euroopa Liidu komisjon ka tegutseb, nii et siin on vaja tugevdada mõningaid sätteid raportis Äh, äh, nende osas ja samuti äh, pöördvoolude küsimus kriisiolukorras vajab põhjalikumat käsitlemist ning elektriettevõtted, ka nemad on olulised. ja peame vaatama ka ülekandesüsteemi operaatoreid põhjalikumalt nii et eh, ka need teemad, eh, gaasilepped, mida sõlmitakse, peavad olema läbipaistvamad ja peab saama analüüsida eh, neid lepinguid, mis sõlmitakse kolmandate riikidega enne sõlmimist. on veel valdkondi, mida me tahame paremaks muuta selles raportis, aga me tuleme kõige selle juurde tagasi tulevastel kohtumistel ja lõpetuseks tänan raportööri selle eest, et olete ka juba ajakava paika pannud ja selge ettekujutuse meile andnud, mida tuleb veel ära teha, sest tegemist on väga tähtsa raportiga Euroopa Liidu jaoks. Next... ma tänan nende märkuste eest, nüüd kohe nimel saab sõna härra Benito Ziluaga. Un... suur tänu, ma leidsin selle suurepärase lehviku siit öö, äh, oma postkastist. Äh, see jahutab öö, äh, kuumal päeval. Mm, ja nii on parem mõtteid koondada. tähtis on rääkida ka TTIP-i läbirääkimistest ja igasugustest leketest. lekitud tekst räägib õiguslikult siduvatest eh, kokkulepetest. me avame uksed eh, USA-st tulevale gaasile selle lepinguga. aga paraku keegi ei mõtle kõige selle kliimamuutuste aspekti peale. frakkimine eh, on ju see, mis ka toodab, aitab gaasi toota ja gaas hakkab meile tulema impordina. ja me peame mõtlema Pariisi koht, tippkohtumisel seatud eesmärkidele. kuidas TTIP sellega kokku läheb, nii et eh, gaasivarustuskindlus Euroopas on midagi, millega peab tegelema Euroopa Liidu tasandil, enne kui me uusi infrastruktuure ehitame peame ikkagi vaatama, kuidas õnnestub gaasitarbimist vähendada ja meil on vaja alternatiivseid lahendusi, energiakasutuse efektiivsust on vaja tõsta ning taastuvatest energiaallikatest on vaja rohkem toota energiat. suur tänu, kas on veel kolleegidel sõnasoove, ma ei näe, et oleks. tahate, härra Tamburano, praegu sõna? palun, palun, loomulikult. ma tänan härra Puusek. suur tänu tehtud töö eest ja selle eest olete olnud nii avatud kõikide märkustele. meie toetame selle raporti eh, mõningaid osi, eriti eh, piiriüleseid ühendusi, eh, ka ühendusi läbi mitte Euroopa Liidu liikmesriikide, nagu näiteks Šveits, piiriüleste süst-, ühenduste parandamine, jah, oleme sellega päri. aga keegi praegu ei arvesta korralikult pöörd voolude võimalusega, see peaks olema ka integreeritud ühe variandina. üks lahendus oleks ka vabatahtlikud riikidevahelised kokkulepped, et äh, hõlmata äh, need piirkonnad, mis on ära töödud lisas üks. aga mis meile muret valmistab? Äh, see määrus käsitleb gaasivarustuskindlust, peab ära hoidma juba eos igasugused uued kriisid, aga me ei taha, et tegemist oleks Trooja hobusega, mille kaudu tõttu hakatakse uusi infrastruktuure jälle äh, rajama. Äh, aga me teame, et näiteks gaasistamisrajatised on praegu alakasutatud. me ei taha ka rajada uusi gaasitorujuhtmeid äh, enne, kui on korralik mõjude hinnang läbi viidud, sest vastasel korral meil tulevad ära, võetakse rahalised vahendid energiaefektiivsuselt ja taastuvat taastuvatelt energiaallikatelt ja lülitatakse hoopis ähm, gaasi tootmissektorisse, aga sellega me suurendame oma süsinikuheitmeid. Greenpeace Germany lekitas hiljuti dokumente, mille kohaselt kõik see töö, mida Euroopa Komisjon ja teised institutsioonid teevad, on asjatu. ma arvan, et peab väga tähelepanelikult selle peale mõtlema. ja veel kaks üldisemat laadi märkust. energiapoliitika lock-in probleem. meil on kliimamuutuste alased õigusaktid ja looduselgi on omad äh, reeglid ja seadused, me võime neid muidugi ignoreerida, aga äh, gravitatsioonijõud eksisteerib, seda ei saa ignoreerida, ühel ajahetkel peab lennuk maanduma seetõttu. ja me ei tohi jääda äh, sõltuvaks tulevikus fossiilsetest kütustest, meil tuleb sellest ennast välja murda ja sellega ka äh, lõpetada süsinikuheitmete tootmine, saada üle sellest lock-in efektist. suur tänu nende märkuste eest. Sean Kelly, palun. ma tänan. aitäh selle tubli töö eest. jah, eh, see gaasivarustuskindluse teema on meiegi jaoks väga oluline ja öö, eh, COP kakskümmend üks äh, kokkulepe Pariisis, mis on väga teretulnud. Äh, seal seatud eesmärgid tuleb täita, aga me peame mõtlema selle peale, et gaas on kõige keskkonnasõbralikum fossiilkütuste hulgas ja me kasutame seda veel aastaid ja aastaid tulevikus ja sellepärast on tähtis, et varistuskindlus oleks tagatud Euroopas ja peame mõtlema, kuidas see saavutada. loomulikult on vaja ka mitmekesistada meie tarne allikaid ja marsruute ja üks võimalus on veeldatud maagaas. minu koduriigis eh, Brexiti referendumi tulemusena eh, tekib erakorraline olukord, kus me sõltume eh, ühest ühendusest süsteemide vahel Ühendkuningriigiga. ja kõik. meil on oma maardla, aga see ammendub viiekümne aasta pärast, nii et me saame olema totaalselt sõltuvad Ühendkuningriigist ja veeldatud maagaas seetõttu on väga tähtis meie jaoks varustuskindluse tagamiseks. ja ma ei mõista hästi seda Teet Tipi vastast juttu. see ei ole muud kui üks kaubandusleping eh, ja kakskümmend kaheksa liikmesriiki pluss nõukogu pluss parlament on öelnud, et läbirääkimised peavad toimuma ja jätkuma, enne kui me saame öelda, kas me oleme siis lõppteksti poolt või vastu, me ei tea seda veel praegu ja nii see on. ja ma olen ka pisut mures sellepärast, et liiga palju pööratakse tähelepanu Greenpeace'i ja teiste igasugustele leketele. lekket ei ole õige viis, kuidas talitada. nii et Greenpeace ja lekked Äh, ei ole meie jaoks äh, kui parlamenti valitud saadikute jaoks õige äh, infoallikas, mille alusel tegutseda. meil on vaja õiguspärastelt tegutseda, mõelda varustuskindluse peale Euroopas ja tugineda sellele mandaadile, mis meile on antud ja nii me peame edasi talitama. ja ma toetan teie seisukohti ja jõupingutusi, mis on suunatud sellele, et varustuskindlus Euroopas oleks. suur tänu, kallis kolleeg! Other... kas on veel sõnasoove? ma ei näe. ja seetõttu kõige äh, usaldusväärsem komisjoni esindaja äh, viimasest ajast, härra Stefan Mooser Energia peadirektoraadist, üksuse juht räägib nüüd Euroopa Komisjoni seisukohast selles küsimuses, tänu, et tulite. suur tänu, härra Pusek, heade sõnade eest ja ka kutse eest siia. jah, tänan saadikuid äh, sõnavõttude eest ja aitäh, et oleme saanud teiega äh, olla kontaktis mitmel puhul juba jah, see on esimene äh, tulemus nüüd Energialiidu teemal, mitte ainult energiavarustuskindlus ei tohi, pea meil paranema, vaid siin on teisigi eesmärke, nimelt eh, nõudluse vähendamine, energiakasutuse efektiivsus, eh, samuti kliimateemadega tegelemine. COP kakskümmend üks oli suur eh, edu ja nüüd tekib küsimus, millist rolli hakkab etendama gaas tulevikus. meie arvates gaas etendab väga tähtsat rolli ja peab öö, öö, koos üleminekuga taastuvatele energiaallikatele äh, ja energiaefektiivsusega meid edasi viima. ilma gaasita äh, me ei lähe, aga äh, import peab jääma stabiilseks, sest meil oluliselt vaevalt, et õnnestub gaasinõudlust vähendada, nii et kõik need meetmed, mis me võtame Euroopa Liidu raames, peavad sellest lähtuma ja meie vajadused täitma ja me peame tõesti ära hoidma selle, et me liiga palju infrastruktuure loome ja et meil eh, kulud eh, tasa ei teeniks ennast luht-, korstnasse ei pea kirjutama ning kindlasti süsteemide vahelised ühendused on vajalikud, et eh, liikmesriik pääseks erinevatele allikatele juurde. see annab kindlustunde, et kui tekivad mingid tõrked, siis on abi saada ja selles kontekstis me peame ära hoidma igasugused lock-in protsessid, et me e, jäämegi süsinikuheitmeid tootma. E, meil on vaja paremini seetõttu ühendada kõik, mis meil olemas on. see on üks viis. E, jah, kindlasti on vaja suur samm edasi astuda gaasivarustuskindluse tagamisel ja härra Puusek võttis kokku algul peamised elemendid, ma lühidalt veel räägin piirkondlik koostöö. jah, see on eh, väga hea, kuidas te olete eh, siin parlamendis lähenenud sellele teemale. jah, hädaolukorra varustuskoridorid on täienduseks juurde tulnud jah, ja analüüs tuleb kõigepealt teha, Enso saab siin etendada väga tähtsat rolli ja kõik oskusteadmised koondada ja neid teadmisi saavad liikmesriigid kasutada ära, et edasisi riskide hinnanguid teha ja piirkondlikud plaanid välja töötada. loomulikult riiklikud elemendid, liikmesriikide panus on väga tähtis, sest tegemist on nende suveräänsuse teemaga. aga samas peab toimuma ka korralik koostöö piirkondlikul tasandil ja vaja on piirkondlikult kokku leppida, et kõik meetmed, mis võetakse negatiivselt, kedagi ei mõjutaks ja piiriülesed meetmed on väga olulised. Eh, tähtis on, eh, et ka neid läbi arutatakse, et oleks mõttekas koostöö regionaalsel tasandil. solidaarsus, härra Puusek rõhutas, seda on tõesti see viimane abinõu, see on midagi, eh, mis see jah, tõesti äh, sümboliseerib seda tõelist energialiitu, see on selline kindlustusmehhanism. Äh, tähtis on, et need praktilised aspektid selle solidaarsuspõhimõtte puhul ka hakkavad toimima ja gaasi koordineerimise rühm äh, tuleb kokku novembris ja sidusrühmadega siis juba arutab põhjalikumalt, mis teemadega peab edasi töötama ja mille kohta on vaja teha ka komisjonil õigusloomelised ettepanekud. nüüd läbipaistvus lepingute puhul. siin me oleme üritanud leida tasakaalu selle vahel, mis on tõesti hädavajalik, eh, millest liikmesriigid peavad teadma ette. Eh, samas eh, me tahame, et algussoormus oleks miinimum ja tagantjärele lähenemisviis, ekspost lähenemisviis, sellel on ka teatud öö, selline ärahoidev toime. Äh, ja tähtis on, et igasugused piiravad äh, sätted oleksid kohe ka ette nähtud. samuti on vaja töötada Lääne-Balkaniga äh, Moldovaga, meie välissuhete kallal, see on kasulik mõlemale poolele, mitte ainult ei aita meil energiaühenduse teel edasi, vaid meil on võimalik ressursse niimoodi paremini kasutada. ja kui me ühendame oma ressursid, siis kulud vähenevad ja lõppkokkuvõttes ikkagi varustuskindlus paraneb. on teisigi elemente Äh, kaitstud tarbijad näiteks. jätkusuutlikkus. Äh, äh, ja meil on vaja hoiustamisega, veeldatud maagaasiga tegeleda, töötada siin selle nimel sektoriga ja energiaregulaatoritega, reguleerijatega. Äh, hakkame arutama neid küsimusi teistes koosseisus edasi, suur tänu, et kutsusite ja kena suve uh,! Thank you! suur tänu, suur tänu teile! kallid kolleegid, äh, suur tänu äh, koostöövalmiduse eest ja ma arvan, et me mõistame teineteist päris hästi. jah, mõnedes küsimustes võib-olla meie seisukohad lähevad lahku, aga oluline on see, et äh, me saaksime omavahel asjadest rääkida avatud viisil, nii et suur tänu tõesti selle eest. ja Theresa, see, mis ütlesid sina, on tõesti väga oluline. Need äh, hädaabi tarnekanalid koridorid. võib-olla oleks lahenduseks teatud kõhklustele ja samuti eh, regioonide vaheline koostöö. ja siit ma vastaksin ühtlasi ka härra ta-, Tamburanole. Te palusite paindlikkust. kui me lisame siia lisandusena, mitte et mm, peamise lahendusena hädaabikoridorid, mis oleksid suunatud meie regioonidesse, siis me teatud paindlikkuse sellega saavutaksime. Euroopa riiklikud gaasitarnevõrgud, äh, saaks neid kasutada ja neid äh, saaks kasutada, neid tunnustavad äh, siis ka komisjonid ja samuti ka meie gaasitarnijate keskus, kes esindab kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ja operaatorid on valmis koostööd tegema ja määratlema ära, millised need koridorid võiksid olla. mitte me ei räägi veel ehitamisest, see võtab aega. jah, mõningaid probleeme meil on, nii nagu ka Sean ütles, sest üks meie piirkondadest võib-olla kaob. jah, Briti valitsus ei ole veel ametlikku lahkumisavaldust esitanud see tähendab seda, et äh, brittidega tuleb veel arvestada, aga ilma Suurbritanniata jah, milline näeb see pilt välja, see küsimus tuleb esitada ja te rõhutasite tõesti väga olulisele teemale. ja härra Tšessak, ka teiega meil võivad teinekord arvamused minna lahku, kui kõik lepingud tuleb ähm, avalikustada, neid on ju kokku Euroopas tuhandeid ja mõned nendest tõesti ei ole määravad tarnekindluse osas või julgeoleku osas. nii et miks me ei võiks äh, tarnekindluse seisukohast äh, siiski panna kohustuse kõige olulisemate lepingute avalikustamisele? me ei peaks laskuma võib-olla sellistesse detailidesse. jah, võib-olla selles osas meie seisukohad lähevad lahku, aga kõik on veel lahtine. paluksin teil mõelda tarnekindlusele järgnevatel nädalatel, võite puhata, küll ka muidugi. ja mõelge, kui te kasutate gaasipliiti kusagil Euroopas, kui olete puhkusel selle asja peale aga suur tänu koostöövalmiduse eest. see raport on tähtis, tähtis meie tarbijate jaoks ja tarbija on meie jaoks ju kõige olulisem, kuid loomulikult tähtis on ka see, mida me teeme energiaettevõtete jaoks, ega ilma energiasektorita pole üldse mingi või, miski võimalik. nii et ärgem unustagem neid. kui me tahame tarbijatele midagi head teha, siis ärgem unustagem ka energiaettevõtteid. nii et suur tänu tõesti, kolleegid huvitavate arutelude eest ja, ja septembri alguses siis äh, läheme tööga edasi. ja nüüd edasi, päevakorrapunkt number neliteist. viimane päevakorrapunkt veel enne puhkuseid. ah, tegelikult ei olegi viimane punkt, üks punkt on veel, muud küsimused. aga päevakorrapunkt number neliteist, heite kulutõhusus äh, heite kulutõhus vähendamine, investeeringud süsinikdioksiidi heite vähendamisse, ETS-süsteem, Frederik Federli on meie raportöör. selle arvamuse koostame vastavalt äh, süvendatud koostöömeetmele, vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli puudutab see siis süsinikuleket, seitsesada kaheksakümmend muudatusettepanekut. nelikümmend seitse esitas raportöör ise ITRE komisjon, me ei ole isegi juhtkomisjon siin, kuid äh, teema on meie jaoks tõesti väga tähtis. nii et ilmselt need arutelud, äh, mis nüüd käima lähevad, äh, puudutavad oluliselt ka meie tööstuse konkurentsivõimet ja loomulikult äh, kliimaeesmärkide täitmise võimalikkust. härra Federley, teil on sõna. suur tänu, härra esimees tõesti oluline teema ja mul on hea meel, et ITRO positsioonid on nii kindlad tänu tööle, mille on ära teinud härra esimees Puusek. ja ETS-i puhul on äh, meil teatud aspektides äh, samasugune vastutusõigus ähm, nagu ENMi komisjonil ja sellele me muidugi oleme ka keskendunud, kuigi me kavatseme kõiki ETS äh, aspekte kommenteerida. kõigepealt äh, ITRE komisjonis toimus arutelu, seitsesada kaheksakümmend muudatuse esi-, ettepanekut on esitatud kolleegide poolt ja üritan mitmele nüüd tähelepanu pöörata ja viitan siis nendele valdkondadele, mis on meie jaoks kõige tähtsamad. heitekulutõuse vähendamine, süsinikuleke, tööstusinnovatsiooni toetamine, energiaturg ja selle integreerimine ja Pariisi kokkuleppe järgne aeg, need on siis need peamised teemad, millele keskenduksin. mis puudutab süsinikuleket, siis siin on muudatusettepanekuid, mis on seadnud eesmärgiks nii äh, Äh, eesmärgipõhise lähenemise, mis oli minu ettepanek ja ka neid ettepanekuid, mis puudutab ähm, komisjoni ettepanekut, vaatame, kuidas koda lõpuks otsustab, äh, aga ma tean, et nii mina raportöörina kui ka variraportöörid teevad praegu päris palju tööd, et ITRE komisjonis äh, suur enamus saadaks ühe või teise variandi taha, mis tähendab seda, et keegi peab kompromissile ikkagi minema, ehk me kõik nüüd tootmisandmete kohane prognoos, seda toetab koja enamus, tundub praegu, fraktsioonid toetavad seda. nüüd verstapostid, siin on suured erinevused, on muudatusettepanekud, mis nõuavad eh, teistsugust eh, andmekogumist kui see baasinnapõhine andmekogumine, mida on toetanud komisjon aga äh, mina kardan seda, et me hakkame karistama neid, kes on varem juba teinud investeeringud, on äh, ette võtnud investeeringud varem kui teised ja me ei peaks karistama neid, on viinud oma tehnoloogia piir, äh, tehnoloogia piirideni selleks, et heitkoguseid vähendada ja neid ei tohiks kindlasti karistada ja peaksime loomulikult ka toetama neid, kes ei ole veel astunud samme, mis on tehnoloogiliselt täna võimalikud. no vaatame, ilmselt kompromiss on kusagil selle kahe seisukoha vahel. nüüd kaudsete kulude kompenseerimine, siin on muudatusettepanekuid igast äh, äh killast, on neid, kes nõuavad hüvitust, neid, kes nõuavad hüvituse äh, Äh, keelamist, on neid, kes nõuavad kohustuslikku hüvitist vastavalt riigiabi äh, süsteemile, siis neid, kes nõuavad hüvitist Euroopa tasandilt, no vaatame, kuidas me selle lahendame, aga kindlasti mingisuguse lahenduse leiame. meil on vaja leida selline kompromiss, mis äh, korrektsiooni, korrigeerivad faktorid, eks käivita, on kindlasti ka probleemne variraportööridest kolleegid on aga öelnud, et nad tahavad tagada selle, et nendel, kellel on vabad äh, äh, tasuta sertifikaadid, et nendele need sertifikaadid ka pikenevad, mitte ei võetaks ära kahtekümmet protsenti. ja nüüd äh, tööstuslik innovatsioon, mul on väga hea meel selle üle, et fraktsioonid on seisukohal, et innovatsioonifond peaks olema suurem selleks, et see oleks ka piisavalt võimas äh, süsiniku, vähese süsinikusisalduse tehnoloogiate osas. ja siis äh, nüüd need load, saasteload, äh, ka nende osas on muudatusettepanekud väga erinevad, enamus muudatusettepanekuid lähenevad, jagunevad kahe fraktsiooni vahel ja tegelikult läbivalt muudatusettepanekuid vaadates on arutelu selle üle praegu käimas, kuidas peaks rahastamisele lähenema, kas laod, lubasid tuleks rahastada mm, oksjonite põhjalt või mitte. ja nüüd integreeritud energiaturg, mis puudutab üleminekufaasi, mul on väga hea meel näha, et paljud liikmesriigid rõhuvad läbipaistvusele ja sellele, et eesmärgid peaksid minema kokku Euroopa Liidu pikaajaliste kliima ja energia eesmärkidega, on ka muudatusettepanekuid, mis lähevad suisa teises pooles, haldusstruktuurid ja fondide haldamine laiemalt on oluline selleks, et vältida konkurentsi moonutamist elektrienergia turgudel liikmesriikides. ehk lihtsalt öeldes, me ei peaks ETS-süsteemiga looma sellist süsteemi, mis töötab vastu meie teistele eesmärkidele Energialiidu osas mul on väga hea meel, et me tahame vältida kattuvaid poliitikaid eh, ETS-i puhul ja et ETS koostoimes teiste poliitikavaldkondadega ei tooks negatiivseid tagajärgi. nüüd Pariisi kokkulepe. mul on hea meel näha, et Pariisi kokkulepe ja ETS-i ühtlustamine on kõigile jaoks oluline. ma ei teeks siin praegu mingisuguseid suuremaid tagajärgi, see oleks ennatlik. ma ei näe ette siin suuri muudatusi pärast Pariisi tippkohtumist kuid Pariisis võetud kohustused tuleb täita ja tuleb antud lubadustele nüüd öö, äh, äh, konkreetselt ette näha tegevused ja tuleb vaadata, mida tuleks Euroopas muuta, mida mitte ja mina olen näinud kaht kaks tuhat kaks, kahe tuhande kahekümne kolmandat aastat ette aastana, kus vaadatakse siis üle ehm, see, mis on saavutatud. kõik, kes te olete lugenud seitsesadat kaheksakümmet muudatusettepanekut, teate, et on olnud muudatusettepanek, kus meil ei ole jagatud pädevust ja kindlasti oma arvamuse need seisukohad ka sisse paneme. mina ja variraportöörid oleme valmis käised käärima ja oleme valmis tagama selle, et järjepidev, järjepidevalt, et, et meid toetatakse ka mitte ainult komisjonis ja ENMi komisjonis, vaid ka täiskogus. suur tänu, härra Federli! proua Teel Castillo Vera Rahvapartei nimel, kes esindab täna härra De Langet. suur tänu ja Ester De Lange nimel, kes kahjuks ei saa osaleda tänasel kohtumisel. loen ette järgmise proua De Lange avalduse. kallis esimees, kallid kolleegid tahaksin kõigepealt tänada mitte ainult raportööri või, ja variraportööre, vaid ka teisi komisjoni liikmeid tehtud jõupingutuste eest. ma olen äh, läbi vaadanud äh, need seitsesada kaheksakümmend või enamatki muudatusettepanekut ja mul on väga hea meel, et väga paljud seisukohtadest, mis on äh, tööstuse esindajad ja vabaühendused esindanud, on leidnud kajastamist kõikide fraktsioonide poolt ja tulemuseks on muudatusettepanekud, mis annavad adekvaatse aluse, millelt edasi töötada ma tahaksin paluda, et raportöör keskenduks siis äh, ko-, äh, kompromisside leidmisele, see pole muidugi lihtne ülesanne. nüüd äh, need võrdluspunktid, enamus meist on nõus, et meie lähenemine peaks olema realistlikum Äh, tulemas on ju uus äh, lubadega kauplemise periood ja ma tõesti loodan, et er-, järgnevatel aruteludel suudame me välja selgitada, milline on õiglane lähenemine ja selle, et kuidas vältida selliseid äh, probleemkohti. mis puudutab äh, muid muudatusettepanekuid äh, lubade puhul siis, et liikmesriigid on valmi-, et äh, vabandust, saadikud on valmis äh, dünaamilisemat ja õiglasemat lubade andmist selleks, et väikeste saastajate elu mitte liiga raskeks teha, peaksid väiksed saastajad ise saama otsustada, kas nad ETS-i kasutavad või ei ettevõtted teavad ise tavaliselt, mis on kõige õigem lahendus ja võtavad ise üsna tihti kõige kulutõhusama lähenemise. mis nüüd puudutab eh, kaudsete kulude hüvitamist, siis on üsna mitu ettepanekut, mille eesmärgiks on harmoneeritavad meetmed. me liitume selle üleskutsega, et see süsteem oleks õiglasem, eh, tööhüvitiste süsteem, ja see peaks tagama võrdsed võimalused kõigile. nagu te teate, Rahvapartei fraktsioon ei toeta süsinikekke puhul võetud lähen-, lähenemist ECR ja ALDE raportöörid on sinu seisukohad äh, ka rohelised omalt poolt. erinevad küll on need ettepanekud, kuid üks asi on äh, neil ühine. kummagi puhul ei ole muudatusettepaneku aluseks äh, konkreetsed andmed. kuidas on kvantifitseeritud risk? ja kuidas see näeb välja siis, kui me tea-, kui, kuivõrd me teame, et see ei ole väga praktiline lahendus ja sellepärast on Rahvapartei otsustanud keskenduda teistele küsimustele, teistele võimalustele süsinikuleke lahendamiseks. meie arvame, et tuleb leida parem tasakaal vabade tasuta lubade ja oksjonite vahel ja ma ütlesin varem juba, et Rahvapartei fraktsioon on valmis osalema aruteludes nõukoguga kuid ega need äh, kohtumised enam nii lahingut ei meenutagi, sellepärast et nõukogus on juba ka liikumist näha. see oleks oluline, kui me vabad load annaksime, sest see annab võim-, vähendab võimalust, et võetakse vastu diskrimineerivad meetmed nagu korrigeerimine ja annaks äh, vastuse ka nendele, kes tunnevad muret tööstussektoris selle pärast. lõpetuseks. härra Federle viitas juba alguses äh, sellele, et ta tahab kaasata kõik variraportöörid ja seega ma rõhutaksin omalt poolt, et kui me tahame, et seda arvamust saadab edu, siis peavad äh, kompromissid peegeldama selle komisjoni üldisemaid seisukohti ja ootan koostööd kõigiga suur tänu, suur tänu, Pilar. Eduard Martin saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna. suur tänu, härra esimees ja ka mina tahaksin täna tänada meie raportööri arvamuse koostööd, Frederik Federleid ja ka variraportööre, jah, meil on äh, vaja kõiki neid elemente, millest on räägitud, äh, meie, meil ei ole väga palju aega tuleb leida kompromissid, viis nädalat selleks, et kokkuleppele jõuda ITRE-s ja arutelud lähevad pärast seda ilmselt väga kiireks, me peame vähemalt korra nädalas variraportoriga tulema kokku ja tehnilisi äh, koosolekuid peaks olema palju rohkemgi ilmselt ja enne suvepuhkuseid tahaksin rääkida veel mõnest asjast mitte ainult arvamuse koostajale, vaid ütleksin komisjonile laiemalt. Äh, kliima peadirektorit me näeme, ei tea, kuhu nad on suuna võtnud. tundub, et kõigiga läheb, kõigega läheb nagu väga hästi, räägitakse meile, et äh, terve komisjon on seda enne kinnitanud, aga nüüd on järsku tulnud välja see probleem, et CO2 hinnad on liiga madalad ja kahekümne kaheksandal juunil, kui äh, me rääkisime suurest äh, tuumaenergia plaanist loobumisest Saksamaal tuli see väga selgelt välja ja oleme kuulnud ka seda, et turg ei arene nii, nagu me oleksime tahtnud. ja siis on äh, astutud uus uh,, avatud uks äh, radikaalsemate lahen-, lähendamistele äh, Confin raport, mis arvestab kõikide viimaste arengutega, sealhulgas ka viimaseid kalkulatsioone, mille on teinud äh, Reuters, näitab seda, et me ei suuda enam seda lineaarset vähenemist äh, kahe koma nelja protsendi osas hoida ja me ei saavuta isegi neid eesmärke äh, aastaks kaks tuhat viiskümmend. ja lisaks sellele ÖTS-süsteem aastal kaks tuhat tuhat äh, viisteist kolmkümmend seitse tonni äh, paisati lisaks turule, kui see läheb ka tulevikus niimoodi, kui makstakse vähem, kui on see verstapost, siis see loomulikult tähendab seda, et äh, liikmesriikide jaoks olukord läheb raskemaks ja on neid ettevõtteid, kes siis muudkui mööda, müüvad oma kvoote. seal ringleb üle miljardi euro suurt survet avaldatakse ka sellele, et kvoote antakse siis ja lubasid, saastelubasid antakse välja tasuta, aga samas tekib see probleem, et kui neid kvoote on liiga palju, siis me oleme ka tööstuse poolt ja kui me hakkame neid pi äh, piirama, siis öeldakse kohe, et me oleme tööstuse vastased. kuid olulised on investeeringud ja see ongi imerohuks kogu ETS-ile. kui me liidame investeeringud siia, siis äh, Äh, ilmselt arengud tuleksid natukene kiiremini. kui äh, süsinikulekke süsteemiks on äh, tasuta load, siis on oluline see, et me peame ikkagi siin kuskil hakkama kraane kinni keerama selleks, et arengud toimuksid kiiremini. ja peaksime mingisuguse dünaamilisema lahenduse leidma ja lisaks sellele tuleb tagada ka see, et tõesti investeeringuid hoogustataks sellega, mitte ainult eh, ei lõigaks sellest kasu aktsionärid. ja kui võimalik, tuleb ka korrigeerida eh, rikkumisi ja sanktsioneerida rikkumisi, neid on viimasel aastal olnud väga palju. konkurentsi moonutamine näiteks, eh, seda tuleb karistada ja kui me tõesti tahame selle probleemi eemaldada, siis on kaks äh, lahendust ainult. kas tuleb igasugused hüvitised keelata, see on roheliste ettepanek, sellel on omad positiivsed äh, aspektid, aga see ei lahenda kõiki probleeme me teame ju, et on äh, liikmesriike, kus dekarboniseerimine võtab veel aega või toome me sisse keskse süsteemi, kus oleks ka hüvitusfond sees, seda ettepanekut toetame meie. ja siis sotsiaalsed küsimused, nimelt see energia Äh, trans-, ähm, ülekandeperiood, see, meie oleme oma seisukohad selgelt öelnud selle kohta välja. ja nüüd, mis nüüd puudutab äh, innovatsioonifondi, siis me oleme ette näinud, et see peaks olema natukene suurem, kuussada tuhandet, see oleks suurepärane viis äh, toetada innovatsiooni ja see on väga praktiline lahendus, kui me tahame tagada selle, et me saavutame nii eh, kliimaeesmärgid kui ka tööstusele seatud eesmärgid ja solidaarsus peaks siin samuti ka, ka kehtima ainus äh, viis äh, olla ambitsioonikad ühtsed oleks see, et me koos kaasseadusandjatena paneksime paika projektide äh, abikõlbulikkuse kriteeriumid ja et me nendest ei loobu. me paneme need paika reeglite kujul ja niimoodi tagaksime suurema läbipaistvuse ka projektide väljavaliku protsessile kuid kui me jätame selle otsustada liikmesriikidele Äh, äh, ja ei tohiks jätta seda asja ka ametnike kätesse, kes on äh, reaalsuses tihti väga kaugel. suur tänu, kallis kolleeg. härra Henkel saab järgmisena sõna, meie aseesimees on samuti variraportöör ECR fraktsiooni nimel ja härra Henkel, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra Federle selle suurepärase töö eest minu kogemused variraportöörina on näidanud seda, et me eirame siin kahte asja kogu aeg. eirame seda, et meie majandus on äh, ühelt poolt üleilmastunud ja tei-, teisalt on äh, kliimaprobleemid ju ülemaailmse iseloomuga ja tegelikult need kaks asja põrkuvad omavahel alati kokku meie kliimaeesmärgid ja Euroopa reindustrialiseerimise eesmärgid, me ei räägi siin mitte ainult süsinikulekkest ju tegelikult me näeme, et ka töökohad kaovad Euroopast. räägiksin konkreetselt ainult kahest projektist, vabandust, kahest punktist. ma olen algusest peale öelnud, et ma ei toeta astmete kaupa lähenemist ja ma arvan, et me peaksime lähtuma siin komisjoni esialgsest ettepanekust nüüd oksjonid. Te olete ilmselt lugenud äh, läbi selle, mida ütles Belgia oma äh, ebaamet, äh, oma mitteametlikus dokumendis, kus nad ütlevad, et see viiekümne protsendine arv ei vasta sellele, mida on öelnud teised aruanded. Belgia teeb seega ettepaneku, mis minu meelest on kaalumist väärt viiskümmend seitse protsenti nel-, viiskümmend seitse, nelikümmend kolm protsenti peaks olema parem lahendus, sellega loodaks ka rohkem töökohti, viiskümmend seitse, nelikümmend kolm, sellega me aga ei saa leppida kvoodid, mis jäävad kasutamata neid ei tohiks panna oksjonile, vaid need äh, tuleks suunata otse tasuta kvootide hulka. ma arvan, et kui me sellise lähenemisviisi võtame, siis on ilmselt tulemused päris head ka viiskümmend viis, nelikümmend viis suhte korral, selleks et äh, kuidagi ühtlustada äh, siis äh, need vastukäivad huvid, nimelt kliima kaitsmine ja töökohtade säilitamine. Äh, hüvitusfondi, seda peaks haldama mõni, haldama liikmesriigid, mitte komisjoni ametnikud. suur tänu, härra Talunda Roheliste nimel, palun. suur tänu, kallid kolleegid alustuseks tuleksin, tuletaksin teile meelde eh, selle direktiivi ja ETS-süsteemi põhieesmärki, heitkoguste vähendamine vastavalt Pariisi kokkuleppele. ning selles on üks asi üle oluline, nimelt fossiilkütuste avalik, eh, riigipoolsete toetuste lõpetamine. me peame artikli kümme C kasutamise lõpetama ning lõpetama paradoksi, kus Euroopa toetab äh, kivi, kivisöel põhinevat energiaturgu. analüüsid on näidanud, et energiaallikate mitmekesistamise asemel on kolm äh, suurimat toetuse saajat, kaheksakümmend viis protsenti tasuta saate, saastekvootide saas-, saast-, kasutajatest kasutavad seda artiklit, et äh, suurendada fossiilkütuste kasutamist, suurendavad fossiilkütuste kasutamist energia tootmisel selle asemel, et toetada jätkusuutmatuid energiasüsteeme, peaks Euroopa Liit pakkuma tõelist abi eh, selliste energiasüsteemide üleminekul eh, taolistele, mis toetaksid Euroopa Liidu energiaeesmärke. seetõttu kümme C artikkel tuleks eh, kaotada ning suurendada hüvitisfondi selle asemel saaksid liikmesriigid vahendi, mille abil hõlbustada energiasektori kaasajastamist. kallid kolleegid, meil on veel üks probleem vaja selle direktiiviga seoses äh, lauale tuua, nimelt äh, kaudsete hüvi-, kulude kompenseerimine. see on äh, tegelikult ju saastajate toetamine. Saksamaa valitsus maksab toetusi tö-, tö-, tööstusele ainult siis, kui nad on teinud kokkuleppeid CO2 heitmete tootjatega, aga puhta energia tootaja, tootjate äh, korral riigi abi ei pakuta. kaheksasada miljonit eurot riigi abi on Saksamaa andnud aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist ning jätkab sa-, sarnaste summade väljamaksmist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend meil on vaja kasutada kõiki stiimuleid, et me kõik liiguksime samas suunas kaudsete kulude hüvitamine, sellega liigume aga vastassuunas. sellest hoolimata peame me tööstust toetama, kuid selle asemel, et jagada saastajatele tasuta saastekvoote, tuleks stiimulid suunata äh, süsinikuheitmete vähendamisele tööstuses, kui me soovime, et konkurents säiliks ka Pariisi kokkuleppe järgsel perioodil. seetõttu on oluline tagada äh, tööstusele, et nad saavad kasutada innovatsioonifondi täielikult, see fond peab olema auahne ja toetama ka innovatsioon, innovaatilisi lahendusi, mida saaks kasutusele võtta üle kogu liidu. ootan pikisilmi koostööd kõikide kolleegidega ja loodan, et IT komisjon ei raiska seda võimalust ning töötab välja sidusa ja ambitsioonika direktiivi, aitäh! härra Selikotis, variraportöör ja, ja koordinaator kuue fraktsioonis. suur tänu, eesist-, esimees. soovin tänada härra Federleid, raportööri, tema kompromissettepanekute eest, nagu olete kuue NGL-i muudatusettepanekute järgi juba aru saanud siis peaks äh, reformi eesmärk olema süsiniku heitme, heite vähenemine vastavalt kli-, kliimakokkuleppe eesmärkidele ja seetõttu soovime me äh, rangemaid meetmeid suurematele saastajatele, tasuta saasteload äh, suurema riskiga piirkondades, need peaksid olema suunatud ning see aitaks tagada, et need jõuavad ka nendesse tööstussektoritesse, kus neid on kõige rohkem tarvis. mis puudutab süsinikuleket, siis jah, tegemist on tõsise probleemiga, aga ka töökohtade leke on väga oluline probleem. meil on käimas majanduskriis, seega tuleb võtta meetmeid selleks, et äh, tagada töökohad ka äh, VKE-des, äh, väiksemates tööstusharudes, eriti läänepoolsetes riikides ja äh, nendes piirkondades, kus on Euroopa Liidu kõrgem töötuse määr. seega komisjoni ettepanekus oleme nende aspektide vastu, kus soovitad, soovitakse koostada selline ETS-süsteem, kus toetatakse tööstust, ometi tööstus on ju kliimamuutuste üks peamisi põhjustajaid ja sellest saab mitte kasu, vaid kahju ülejäänud ühiskond me peame kaasama ka liikmesriikide esindajad kõikidest riikidest, mitte ainult äh, vähestest, nagu siin ettepanekus on ette nähtud. see aitaks tagada võimalikult suure läbipaistvuse ja ressursside võimalikult hea kasutamise. fondist peavad saama kasu ka need riigid, kus äh, SKP on äh, kuuskümmend protsenti alla Euroopa keskmise kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, äh, ka neid aastaid tuleks arvesse võtta. majanduskriisi tõttu ning äh, kasinuspoliitika tõttu, kärpemeetmete tõttu on skp mitmetes riikides äh, langenud ja Kreeka on siinkohal hiilgav näide sellest. me soovime osaleda aruteludes konstruktiivselt et saaksime koos välja töötada võimalikult palju kompromissettepanekuid. usume, et äh, meie komisjoni seisukoht saab sel, sellisel juhul kõige paremini esindatud. suur tänu, ütleb härra Nika. soovin härra Federleile palju jõudu, tal on seitsesada kaheksakümmend muudatusettepanekut äh, tema ees laual. tean, et on võideldud selle nimel, et saada ETS-süsteemi reformimiseks võimalikult head ideed ja minu poolt ka mõned mõtted. täna lõunapausi ajal koht-, kohtumisel rääkisime energiaturust näeme, kuidas energiaturud tõus-, energiahinnad tõusevad ja kui me räägime ETS-süsteemist, siis äh, ka see mõjutab äh, energiahinna tõusu. ja ma ei saa aru, kui see on tõsi, siis äh, mis saatus ootab Euroopa tööstust? me pea, me oleme sellest palju rääkinud, aga samas ma ei tea, mis toimub äh, väga paljud Euroopa inimesed ei suuda kütte eest enam maksta. kõik need probleemid äh, peab raportöör koos äh, variraportööridega lahendama ja me peame välja selgitama, kus suunas me soovime edasi liikuda. kolmkümmend eurot äh, CO2 tonni eest on hinnaks, seda peetakse võluvitsaks, aga sellel on kaks mõju. see mõjutab Euroopa tööstust aga mitte positiivselt, äh, vaid äh, tööstus kolib kuhugi mujale, ma ei tea, kas Hiinasse, USA-sse või kuhu. ning teiseks, ja see on väga murettekitav aspekt, äh, väga kahtlane tundub mulle, et meil on hinnaks määratud kolmkümmend eurot CO2 tonni eest aga see on tuumaenergia puhul, siin, siinkohal tuleb mängu see, et tuumaenergia muutub jälle mõeldavaks. ma tahaksin teada, kust selline number pärit on ja ma tean, et mu kolleegid äh, püüavad igati Euroopa tööstust ja Euroopa tarbijaid äh, toetada ja abistada, kes kannatavad äh, energiahinna tõusu tagajärgede käes ja ma, mulle tundub, et probleem muutub üha suuremaks keegi võib-olla peaks äh, ütlema, kui kõrgeks peab energia hind äh, tõusma, enne kui midagi äh, selles osas ära tehakse. proovin kompromissettepanekutega igati raportööri aidata. suur tänu, härra Marius, järgmine kõneleja. suur tänu. soovin härra Federleid õnnitleda seni tehtud töö eest räägiksin ühest probleemist, millest rääkisin ka kolmeteistkümnendal juunil viimasel ITRE komisjoni kohtumisel ja ka maikuus äh, esitasin küsimuse selles osas, nimelt erand Kreeka energiatootjatele, riiklikule energiaettevõttele äh, ETS-süsteemist. härra esimees, teate väga hästi, et äh, selle direktiivi alusel kaks tuhat kolm kaheksakümmend, murd kaheksakümmend seitse on Euroopa Liidu riigil, mille skp on alla kuuekümne protsendi äh, Euroopa Liidu keskmisest, need riigid ei pea äh, ETS-i lubasid ostma. kaks tuhat kolmteist on võrdlus aluseks võetud ja Äh, tol aastal oli Kreeka skp veidi üle kuuekümne protsendi, kaks tuhat neliteist äh, jäi aga skp alla kuuekümne protsendi ja olukord aina halveneb. selle tulemuseks on see, et Kreeka naaberriigid, kui Itaalia välja arvata, on äh, sellest kohustusest priid näiteks Türgi, äh, Türgile see üldse ei kehti, Albaaniale, ka äh, Bulgaariale on tehtud erand ja tulemuseks on see, et Kreeka peab äh, rohkem elektrit importima, see aga suurendab arveid ja riiklik energiatootja maksab miljardeid e-, eurosid käisin hiljuti Makedoonias, seal on palju äh, elektrijaamu ning enamus neist, äh, äh, nende toodang on piiratud. Kreeka aga impordib Makedooniast energiat aga meie enda riiklik energiatootja ei tooda mitte midagi. see on tõsine probleem, ma saadan andmed ka teile edasi, et te saaksite seda uurida. Lää-, Kreeka läänepiirkonna ametiühingud on selle vastu ka meelt avaldanud ja tekib küsimus, et mis on Kreeka riikliku energiatootja tulevik, kas see üldse suudab ellu jääda, kuna tulevikus sealt koondatakse veel tuhandeid inimesi. Ehm, nii et härra juhataja, palun arvestage meie muredega ning meil on selle kohta koostatud ka kaks äh, muudatusettepanek, nelisada nelikümmend kaheksa ja kuussada kakskümmend neli, viissada nelikümmend kaheksa, selles muudatusettepanekus palume arvestada kahe, et kaks tuhat kolmteist võetakse samuti arvesse võrdlusasu, alusena kui kaks tuhat neliteist ainult võetakse, siis äh, tehakse erand ka Kreekale. Kreeka on äh, juba niigi suurtes probleemides, üle viie miljoni inimese on tööta ning kui äh, muudatusettepanek kuussada kakskümmend neli läbi läheb, see tähendab, et ka Kreeka saaks fondist abiraha ja see leevendaks meie olukorda. ma loodan, et te aitate meid, et raportöör arvestab meie muudatusettepanekutega ja et komisjon arvestab meiega. ning lõpetuseks tahtsin teile rääkida ka Lääne, Makedoonia läänepiirkonna inimeste muredest, nimelt nad loodavad, et Euroopa Liit toetab neid. nagu ma juba ütlesin, mitmed äh, energiatootjad seal piirkonnas äh, toodavad energiat äh, pruunsööst piiratud koguses mitte täisvõimsusel, see tähendab, et me saame importida üha vähem ning nendele inimestele tekitab äh, muret, kas nad jäävad ehk tulevikus oma äh, töökohtadest. loodan, et aitate meil seda olukorda leevendada, et me ei peaks äh, Kreeka riiklikud energiatootjad sulgema, aitäh. järgmine kõneleja. Anton Šinovski, palun. Děkuji, pane předsedo Eh, ohromné množství pozměňovacích na... ma tänan. Eh, terve rida muudatusettepanekud näitab seda, kuivõrd ulatusliku teemaga meil tegemist on. ja meie varasemad eh, arutelud, pikad arutelud ETS-i üle näitasid sedasama ja mina olen üks nendest, kes skeptiliselt suhtub sellesse teemasse, aga samas meil ei ole mingit uut süsteemi asemele pakkuda ja sellepärast ma olen veendunud, et raportöör ja variraportöör siiski leiavad lahenduse, et mingit suurt kahju ei sünniks. ja artiklid kümme C ja kümme D on, millel ma tahaksin peatuda. kümme C puhul eh, siin on vaja kahekümne miljoni piirmäära tõsta, see oli minu ettepanek. ja ma arvan, et meil tuleb väga-väga palju projekti ettepanekuid. ja eh, viisteist kuni kakskümmend miljonit eh, eurot ei ole piisav summa. nüüd see kümme D, see puudutab moderniseerimise fondi haldamist, paljud juba rääkisid sellest, faktid on selged, on härrasmeeste kokkulepe liikmesriikide vahel olemas, et projektide üle otsustamine on ennekõike siiski liikmesriikide kätes, kes tahavad taotleda raha fondist ja asi ei pea keerulisemaks eh, mine, muutuma sellega, et teised sekkuvad, teised liikmesriigid sekkuvad. ma arvan, et selline põhimõte peabki eh, kehtima ja nõukogu on teinud selle kohta oma ettepaneku, nii et võib-olla oleks hea, kui selle ettepaneku juurde jäädaks. raportöör ja variraportöörid loodetavasti leiavad mõistliku lahenduse, et me saaksime toetada siin komisjonis seda lõpptulemusena. Next speaker, Mr Blanco Lop-. suur tänu, härra Blanco Lopes, palun. suur tänu. oleme võiksin rääkida mitmetest küsimustest ja probleemidest, aga keskendun oma kommentaarides kaudsete kulude kompenseerimisele ja üle-euroopalise lähenemise poole liikumisele süsinikulekke probleemides. muudatuse ettepanek äh, viitab vajadusele enampakkumiste kaudu fondi rohkem raha suunata. meie oleme välja käinud numbri kolm protsenti. tean, et on välja käidud ka kaks protsenti kakssada seitsekümmend viis muudatusettepanek, ka üheksateist protsenti äh, on mainitud ühes muudatusettepanekus, ka teisi kompensatsioonimehhanisme on välja toodud. jah, aastal kaks tuhat viisteist üle neljasaja neljakümne miljoni euro kulus kaudsete kulude hüvitamisele ning äh, sellised kulutused sõltuvad äh, iga liikmesriigi kulutusvõimest aga see, see sõltub ka väga palju turumoonutusest ja ebaausast konkurentsist Euroopa tööstuses ja raportöör, leian, peaks leidma väga laiaulatusliku kompromissettepaneku selles, selle, selles probleemis. ja samuti tuleb seda silmas pidada edasistes läbirääkimistes nõukogu ja komisjoniga. suur tänu, ma ei näe, et keegi teine sõna sooviks nii et äh, soovin omalt poolt lisada paar märkust. suur tänu meie raportöörile tubli töö eest. jah, äh, sellises olukorras äh, on võimatu kõikide soove täita, aga mõned muudatusettepanekud, mis esitati, on jäänud arvestamata ja see on tõsine asi. kolleeg Tošenovski ja teised tegid ettepaneku artiklite kümme C ja kümme D kohta. jah, me ju tahame aasta kaks tuhat kolmkümmend kliimaeesmärgid täita pidades silmas meie tööstuse ja majanduse konkurentsivõimet, see on ju meie komisjoni ülesanne muuhulgas tuleb ette näha tõhus hüvitamise mehhanism ja et need liikmesriigid, kus on majanduses väga palju süsinikuheiteid, peavad asuma moderniseerima ja seda moderniseerimisfondi rahaliste vahendite abil. ja on vaja tagada ühesugused tingimused eh, liikmesriikidele, kellel on väga erinev lähtepunkt üleminekul eh, uutele energiaallikatele mõnedes riikides on see üleminekuprotsess eh, käivitud nelikümmend aastat tagasi, teistes kaksteist aastat tagasi ja kolmandaks me tahame mm, leevendada moderniseerimise negatiivset mõju tarbijatele. nii et meil on vaja ETS reformida Euroopa Liidus, meil on vaja selle lihtsamat haldamist, eh, tehnoloogiline neutraalsus tuleb tagada ja paindlikkus äh, on vajalik, kui muudetakse regulatiivseid nõudeid ja nõutakse tehnoloogiate muutmist. ja on vaja tagada ka pikemas perspektiivis prognoositavus. kümme C ja kümme D on tõesti tähtsad artiklid. minu kolleegid ka loevad neid tähtsaks ja me tegime koos mõned muudatusettepanekud nende artiklite kohta ja väga tähtis on mõned äh, tekstiosad veel paremaks muuta. me peame mõtlema Euroopa Liidu tööstuse ja majanduse konkurentsivõime peale ju. aga ma saan aru, et ega see lihtne eh, raportööri jaoks ei ole. proua Krustet. Merci euh. suur tänu, härra esimees ja ma kõigepealt äh, vabandan, et ma jäin hiljaks, istusin nimelt teises komisjonis, keskkonnakomisjonis. aga mul on äh, hea meel, et äh, sain teiega siiski liituda kuigi hilja. Eh, hea meel oli kuulata seda, mida kolleegid ütlesid, keda ma kuulsin. ei tohi unustada seda, et ITRE komisjonis peab kindlasti tagama selle, et Euroopa eh, tööstus jääks rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimeliseks, sekkus eh, härra esimees, on tekkinud probleem tõlkega. kas kõik kuulevad tõlget? ei itaalia keelt ega muid keeli ei tule läbi. aega on palju, aga võib-olla alustate uuesti, proua Krostet. proua Krostet ütleb, et ma alustan uuesti. ma tõesti vabandan. Pole hullu, härra esimees. proua Krostet jätkab ma ei hakka ütlema seda nüüd kõike uuesti, mida ma ütlesin enne, piirdun sellega, ütlen, et ma olen teiega täiesti nõus. ITRE komisjoni puhul on väga oluline see, et me ponnistaksime selle nimel, et Euroopa tööstuse konkurentsivõime maailma tasandil ei kaoks ja me peame tagama selle, et tööstus looks töökohti, kuid oleks samas sihitud innovatsioonile ja süsiniku eesmärgid täidetakse, ka selles osas tuleb leida tasakaal, kuidas selleni jõuda süsinikuturu läbi, kuidas tagada see, et ähm, süsiniku hind ei trahviks meie ettevõtteid kuidas süsiniku hind äh, tagaks, selleks oleks võimalik minna üle dekarboniseeritud ajastule, kuidas kasutada paremini ära uusi tehnoloogiaid, kuidas äh, tagada see, et me ei pane oma ettevõtteid äh, halvemasse olukorda kui teisi, niikuinii ju, ju keskkonnastandardeid täidavad nad rohkem kui mujal või kõrgemaid kui mujal. teema on üsna keeruline mis äh, peaks meie poolt äh, siis äh, saama vastuseks tasakaalus lähenemise, peaks olema natukene rohkem liikumisruumi nende tasuta saastekvootide puhul ja kindlasti tuleb seada võrdluseks, võrdlus ähm, verstapostideks siis tehnoloogia arenguga kaasas käivad ähm, verstaposid. ja loomulikult meie süsteem peab olema dünaamilisem, tuleb tööstussektori reaalsusega arvestada ja loomulikult ebaõiglaseid kvoote ei tohiks enam äh, anda ja mis puudutab sektoreid, mis on ETS-ist väljas, ka nemad peavad äh, heitkoguste vähendamisega tegelema ja seega ootame väga hu suure huviga komisjoni ettepanekut nagu ma saan aru, järgmisel nädalal see ettepanek peaks juba välja tulema, nii palju ma tahtsin öelda ja loodetavasti eh, see vastab sellele, mida ütlesite teie, härra esimees, hetk tagasi uh,. suur tänu. Now uh, we would like. ja nüüd Euroopa Komisjon, palun. sedapuhku on vastutavaks peadirektoraatiks kliima peadirektoraat aga äh, Veronika Tovšak-Peterski räägib äh, kliima peadirektoraadi nimel. suur tänu, suur tänu kutse eest. kõigile suur tänu huvipakkuva ja rikka mõttevahetuse eest. pidades silmas seda, kui palju muudatusettepanekuid on täiesti selge, et eh, huvi eh, ETS-i läbivaatamise vastu on suur ja meil on hea meel selle üle. tahaksin koondada tähelepanu kolmele peamisele aspektile innovatsioon, solidaarsust ja paar sõna ka halduskoormuse kohta. kõigepealt tahan öelda, et me töötame läbi muudatusettepanekud ja eh, jälgime arutelu ja näeme, et terve rida muudatusettepanekut ühel või teisel viisil puudutavad innovatsiooni. ja huvi pakuvad äh, eh, seda, et tahetakse toetada innovatsioonifondist rohkem innovaatilisi projekte ja anda ka suuniseid selle kohta, kuidas neid uusi projekte hinnata ja äh, ka räägitakse sellest, et eh, riskide jagamise peale peab mõtlema. jah, need on mõned huvipakkuvad punktid, mis ma välja noppisin. ei tohi ka unistada, unustada seda, et seda, kuidas võrdlusaluseid ajakohastatakse, on samuti innovatsiooni seisukohast oluline. ma olen seda juba siin komisjonis korduvalt öelnud ja ka üle kordama aga eh, need eh, flat rate'id, eh, püsivad määrad võrdlusalustes on samuti üks tähtis aspekt, eriti sektoris, kus arengud toimuvad aeglaselt. minu teine märkus puudutab solidaarsusmehhanisme Eh, jah, meil on moderniseerimise fond ja artikkel kümme C ja kümme protsenti ümberjagamist ette nähtud. tahan veel kord üle korrata, et eh, solidaarsuselemendid olid eh, olulised selleks, et konsensusele jõuaksid meie juhid neljakümne protsendi eesmärgi osaks seda aastal kaks tuhat neliteist juba ja mis puudutab investeeringute alast väljakutset, see on auahne eesmärk, mis on seatud ja just eriti madalama sissetulekuga liikmesriikide jaoks ja sellepärast solidaarsusmehhanism on oluline selleks, et eesmärgid kõik täidaksid. ma ei hakka üksikasjadel peatuma artikkel kümmet C koha pealt tahaks vaid öelda, et äh, äh, jah eh, võistu pakkumine ja suurem läbipaistvus selles kõik annab väga palju juurde. moderniseerimisfond, siin peab silmas pidama esmast eesmärki, nimelt on vaja ju tagada, et projektid, mida võimendatakse sellest mehhanismist, tõesti eh, energiasektorit ka käegakatsutavalt moderniseeriks ja et need projektid valitaks välja läbipaistvalt ja konkursi alusel. ja siin on mitmed elemendid, eh, juhatuse koosseisu muutmine ja suurus eh, aga peaeesmärk ei tohi seejuures silmist kaduda. see on kõige tähtsam ja minu viimane märkus halduskoormuse kohta. siin komisjonis ma olen ikka jälle kuulnud mitte ainult ETS-iga seoses, vaid ka muus kontekstis, et tuleb olla auahne ja vähendada halduskoormust miinimumini. ja meil oli see eesmärk silme ees ja kutsun ka teid üles selle peale mõtlema, kui me seda õigusakti menetleme. mõned muudatusettepanekud samas lähevad äh, räigelt vastuollu halduskoormuse vähendamise põhimõttega näiteks. Äh, ümberarvutused, mis tuleb teha äh, võrdlusaluste puhul ja seda enne kauplemisperioodi ja tasuta kvootide jagamine iga kahe aasta tagant selle menetlus, samuti kvalitatiivsete hinnangute ulatuse laiendamine. loomulikult me kuulame ära kõik teie ettepanekud, aga tähtis on, et nad oleksid õiglased ja paremini eh, sihitud ja tõesti moderniseerimisel töötaksid energiasektoris ja üks tähtis suunis on ka, et lõpp valikut, äh, mis tehakse, peavad kinni pidama parema õigusloome põhimõtetest. ma ei taha nüüd kuritarvitada oma aega, loomulikult ma olen valmis selgitusi juurde jagama, kui te soovite, aga tahan veel kord öelda, et oleme valmis järgmisi arutelusid teiega pidama ja tahame, et me suudaksime korralikult kokku leppida sellel väga tähtsal ja keerulisel teemal. suur tänu härra raportöör, palun, Frederik Federlile sõna. ma tänan. see arutelu, mis meil äsja oli, näitab, kuivõrd oluline see teema on. ja ka seda, et väga erisugused on seisukohad. ühelt poolt eh, tööstuse seisukohad ETS-i puhul ja teisedki seisukohad meil on vaja nendega arvesse võtta ja me teame ka, et tööstuse erinevad sektorid konkureerivad omavahel, ühed on nõus minema ühes suunas, teised tahavad teises suunas minna, me peame samas ka eh, piirkondlikke aspekte arvestama erinevates liikmesriikides ja härra Mariase eh, muudatusettepanekud on üks konkreetne näide, kuidas ETS tavaliste inimeste igapäevaelu mõjutab. Eh, jah, konk-, konkurents meie tööstussektorites, maksumaksjate raha kasutamine erinevatel projektide heaks. et tuleb arvestada loomulikult sellega, mida komisjon on juba teinud, suur tänu, et olete nii avatud. mõnikord ma lausa öösel saatsin teile keerulisi küsimusi e-posti sõnumitega. ja peame arvestama ka erinevaid seisukohti nõukogus, nii et pikk tee on vaja veel läbi käia üks asi, millest siin räägiti, see oli vist proua Krostet, kes ütles, et need, kes kõige rohkem ohus on. aga jah, kes on kõige rohkem ohus, kas kõik on ohus ja kas meil siis jätkub piisavalt kvoote nende jaoks, kes tõesti kõige suuremas ohus on? Need on mõisted, mida on väga-väga keeruline defineerida, erinevad fraktsioonid suhtuvad siin erinevalt nendesse mõistetesse, aga me peame lõpuks Äh, kokku leppima, sest sellisel vastasel korral me ei suuda oma panust anda ENVI komisjoni töösse ja see ei ole meie komisjoni huvides ju. nii et suur tänu äh, arutelu eest, homme on meil esimene variraportööride kohtumine, hakkame tööle kompromissidega, mis puudutavad fonde, järgmised kohtumised on tulemas pärast seda. suur tänu tubli töö eest, kallid sõbrad, homme kell viis pärastlõunal toimub ITRE ja kultuurikomisjoni ühiskohtumine loometööstuste küsimuses kell viis pärastlõunal väga tähtis. mina lahkun nüüd Bratislavasse tunni aja pärast, tegemist on ju nüüd praegu e, Euroopa pealinnaga eesistumisel, aga ma olen homme tagasi juba, küll mitte e, meie kohtumise algusajaks, ja sellepärast härra Paul Rüübik, kes on meie komisjoni äh, äh, mainekas ja pikaajaline liige, ta on seitseteist aastat meie komisjonis äh, äh olnud ja selles mõttes tõesti kõige vanem, hakkab juhtima meie komisjoni tööd homme kell viis ja mina siis kiirustan tagasi ja laek on võimalikult peatselt. härra Federil soovite veel sõna? veel viimane märkus, kuna tegemist on viimase kohtumisega, tahan kõiki assistente tänada, fraktsioone tänada, ITRE meeskonda tänada, kellega me töötame päevast päeva koos, ehkki isegi mõnikord nimepidi ei tunne kõiki. ja esimees Puusek suur,, suur-suur tänu selle töö eest, mis te teete siin komisjonis, selle eest alati olemas olete koordinaatoritega me rääkisime, et äh, meil äh, on omad teemad ja kuulame ära ja lahkume, aga esimees on alati kohal ja kannatlik äh, meie mõtteid kuulama. nii et kena suve ka teile. A... suur tänu, see on väga viisakas. mina kavatsesin kõike sedasama öelda homme kell pool seitse, kui ma tõesti Bratislavast tagasi saan, ma loodan vähemasti igatahes Paul Rüübik, Paul Rüübik homme kõigile kõige paremat ja suur tänu suurepärase koostöö eest. homme kohtume